Welcome to Libemeet. tere tulemast libekomisjoni kohtumisele esimesel aprillil. me teame, et esimesel aprillil tähistatakse paljudes riikides naljapäeva ja visatakse nalja, aga meie koosolek ei ole nali. meil on siin lood väga tõsised ja ma loodan, et te jääte siia ja kuulate seda, mida me teeme kõigepealt pean tutvustama muudatusi päevakorda, meil lisandub siia uus punkt viis A hääletus äh, punkti kaks punkt üks äh, osas, milleks on kahekümne esimese märtsi koordinaatorite koosoleku tagasiside vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis, mis puudutab äh, Taanimaa Eurojusti esialgset lepingut ja see leiab aset kell seitseteist viisteist täna kui koordinaatorite eh, otsus eh, eh, ära muudetakse, võib eh, selle Eurojusti eh, Taani eh, lepingu tutvustamine leida aset homme kell viisteist null null nüüd punkt kuus, mis puudutab hääletamist Euroopa piiri- ja rannikuvalve osas, leiab aset homme kell neliteist nelikümmend viis punkt neliteist hääletamine, mis puudutab äh, raporti eelnõu te äh, teemal äh, terroristliku sisu levitamise ennetamine veebis lükatakse edasi kaheksanda aprillini ning kui päevakorra kohta muudetud kujul vastuväiteid ei ole, võtame selle äh, välja hõigatud kujul vastu Eh, lisaks sellele on meil ette nähtud ka koosolekute protokollide kinnitamine kakskümmend kuni kakskümmend üks juuni kaks tuhat kaheksateist, kolmas september kaks tuhat kaheksateist, esimene oktoober kaks tuhat kaheksateist, jaanuar kaks tuhat üheksateist ja veebruar kaks tuhat üheksateist. ja kui vastuväiteid ei ole, siis on need protokollid ka kinnitatud võtke nüüd arvesse ka seda, et mis puudutab keelerežiimi täna, siis meil on tagatud tõlge kõikides keeltes, välja arvatud taani, horvaatia, malta ja iiri keel. nii, äh, nüüd äh, koordinaatorite soovitajate, soovituste äh, kinnitamised Äh, koordinaatorite äh, dokument kahekümne esimese märtsi koosoleku kohta, seda on juba teada antud ja nagu on öeldud, äh, siis dokumente esitati komisjoni le kinnitamiseks kaks punkt üks tuleb hääletusele täna. kas komisjon toetab neid koordinaatorite soovitusi? tundub, et see nii on ja me saame edasi liikuda, välja arvatud siis üks punkt veel. Äh, nüüd äh, delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid. kahekümne viiendal märtsil parlament sai esialgse komisjoni rakendusotsuse teemal ähm, äh, sisejulgeolekufond ähm, ja töökava aastaks kaks tuhat üheksateist. määruse alusakt ühte mm, määrus siis äh, numbriga viissada viisteist kaks tuhat neliteist ähm, loob äh, sisejulgeolekufondi osana äh, instrumendi, mis tagab rahalise toetuse ja selle rakendusakti vastuvõtmisest anti teada Libedia uudiskirja kaudu kaudu ning äh, pandi paika ka äh, muudatusettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg. kui keegi tahab vastuväidet esitada, siis palun andke libe sekretariaadile enne kaheksandat aprilli sellest teada. Äh, kellaajaks on siis kell kaksteist päeval. kahekümne viiendal märtsil parlament sai ka komisjoni rakendusotsuse Euroopa Liidu tegevuse äh, ra-, rahastamisest seoses varjupaiga ja rände ja integratsioonifondiga ähm, Äh, määruse viissada kuusteist murd kaks tuhat neli alusakte Äh, on siin ka ära toodud äh, ja selle rakendusakti vastuvõtmisest anti teada libe liikmetele libedia äh, uudiskirja kaudu ja kui keegi liikmetest tahab vastuväidet esitada, siis palun andke jällegi selle sekretariaadile kaheksanda aprilli keskpäevaks teada. ja elektrooniline hääletus nüüd lõpetuseks, see on pandud paika täna kella seitsmeteist viieteistkümneks ja homme kella neljateist neljakümne viieks. loodetavasti on kõik kõigil siis kaasas ka elektroonilise hääletamise kaardid. nüüd äh, liigume edasi oma päevakorraga ja äh, me oleme jõudnud neljanda päevakorrapunktini, äh, milleks on Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite võrgustik ja meil esineb Äh, proua Virginia Lahnbach, Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi direktor ja lisaks temale veel Catherine de Paul, kes on Europoli tegevdirektor. tahaksin mõlemaid äh, sõnavõtjaid siin tervitada, nagu te teate, siis üheksa Euroopa Liidu ametit, mis teevad tööd justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, on loonud võrgustiku, mille eesmärgiks on parandada äh, kahepoolsed ja mitmepoolsed koostööd valdkondades, mis pakuvad ühist huvi. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aasta aastaaruanne, mis puudutab võrgustiku tegevusi, ähm, anti välja veebruarikuus ning see on ära toodud ka meie äh, koosoleku dokumentide hulgas. ja nüüd äh, proua Langbakk Äh, annab meile ülevaate eelmise aasta peamistest saavutustest, hiljem annan ma sõna äh, praegusele võrgustiku äh, juhile proua Djubolile, et ta saaks rääkida meile kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta prioriteetidest. proua Langbak on täna meiega siin ja Naiste Õiguste Komisjoni liikmed on ka siia seetõttu kutsutud ja kõigepealt saabki sõna proua Langbak ja ma väga vabandan, et rohkem saadikuid kohale ei ole jõudnud praeguseks hetkeks, nad on veel siiapoole teel, aga palun, sellele vaatamata on teil sõna suur aitäh äh, ja tere päevast teile, nii libekomisjoni liikmed kui naiste õiguste komisjoni liikmed. ja täna hommikul ma tegelikult mõtlesin selle peale, et meie või vähemalt minu jaoks on tegemist harva juhusega. Äh, nimelt äh, ma pean silmas seda, et nüüd siin on kaks naist, kaks naissoost direktorit, kes me oleme ainukesed naissoost direktorid justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite puhul. see ei ole märk esimesest aprillist, vaid sellest, et asjad on tõesti veelgi muutumas. eelmisel korral, äh, kui me äh, umbes aasta tagasi kohtusime, siis äh, ma lubasin, et ootamas on ees midagi uut justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite tööga seoses, võttes arvesse meie mandaati ja meie püüdlusi lisada sinna midagi inimlikku, lisada inimlik aspekt Äh, igasugustesse arvnäitajatesse, piirikaitse äh, näitajatesse, mis kõik on väga tehniline ja ma arvan, et me saime seda väga edukalt äh, teha, lisa kolm on dokument, kus te näete täpsemalt seda, Mm, lähemalt. aga mina väga lühidalt äh, tahaksin siis äh, tutvustada eelmise aasta aruannet. Äh, siin on meil ära toodud ka lisa üks, kus kõik tegevused on üksikasjalikult ära toodud, aga meie eesmärk on tegelikult näidata üldiselt, millised on ametite üldised tegevused kokkuvõtlikuna järgmisel slaidil eh, on toodud see, mille kallal me eelmisel aastal tööd tegime, nagu alati on meil erinevad teemad, spetsiifilised mm, fookuspunktid ja siis ka eh, temaatilised alad. nüüd tehnilise külje pealt me tahtsime tehnilist ja operatiivtegevust tugevdada, jah, loomulikult ametid on eh, teinud tööd oma mandaadi raames ja me oleme püüdnud vaadata ka seda, kuidas oleks võimalik lisada siia spetsiifiline element sellega seoses, kuidas julgeolek ja ränne on seotud, millised on nendega seotud väljakutsed ja muud aspektid, mis on esile kerkinud ja kui vaadata rändestrateegiat ja julgeoleku valdkonnas tehtavat tööd, et mil-, mis on sealsed nüansid, äh, aga meie poole pealt püüdsime me siia lisada ka nii palju infot selle kohta, mm, kuidas teha nähtavaks see, et julgeolekuteemad, radikaliseerumisega seotud teemad, äh, salakaubitsemisega äh, teatud teemad, äh, mõjutavad naisi ja mehi alati erinevalt. me oleme selle tööga juba alustanud ja me vaatame, kuidas sellega läheb, sellepärast et jah, loomulikult see on meie esmane sellealane katse, aga kui midagi ei proovi ära teha, siis ei ole võimalik midagi ka saavutada ehm, teabevahetuse tugevdamine või, või parandamine on ka midagi, me oleme püüdnud teha. ja kui jagada ametite vahel informatsiooni, siis erinevad ametid saavad sellest kasu ja saavad seda kasu õigeaegselt ning eh, see saab omakorda avaldada kolmekordset positiivset mõju, ehk siis teabevahetus on mm, väga oluline osa meie tööst, me oleme arutanud ka kolmandate riikidega muuhulgas seda teemat ja ma toon näite siin meie ametitöö kohta, eh, näiteks naiste genitaalide mutileerimine, eh, kui eh, sellest rääkida piirivalveametnikele, kui rääkida sellest patrullivatele ametnikele või nendele, kes pagulaskeskustes, integratsioonikeskustes tööd teevad, siis ka see teave võib muuta tüdrukute elusid positiivselt. nüüd suunatud koolitused, seda CEPOL tavaliselt koordineerib, aga äh, sageli äh, liituvad selle tööga erinevad ametid, et vaadata, kuidas oleks võimalik äh, koolitusi teha just eriti konkreetsetel teemadel, mis on välja toodud ja mis on olulised. nüüd sooline võrdõiguslikkus ja sellega seotud aspektid. mida me siis ära oleme teinud? ma tean, et äh, inimesed on skeptilised või ei taha rääkida väga soolisest äh, võrdõiguslikkusest, süvalaiendamisest, aga kui seda ei tee, siis te ei tea, millest ilma jääte äh, üks asju, millega me alustasime ja mis ametite poolt väga hästi vastu võeti, oli see teema, et kui ei tea, kus on lüngad või millised on suudumused ja kui andmed ei ole soopõhiselt eristatud, siis ei ole võimalik täit pilti saada sellest, mis aset leiab, keda see mõjutab, millised on suundumused ja meie oleme seda püüdnud muuta, me oleme üheksa ametiga koostöös äh, töötoa äh, korraldanud Eh, selleks, et arutada, millised on erinevused, millised on soopõhised andmed, millised eh, on eh, sugudepõhiselt eristatud statistilised andmed ja meil olid päris head arutelud nendel teemadel meie võrgustiku ametitest enamus juba näevad, et selline soopõhine statistika on väga oluline kui vaadata seda, mis aset on leidnud või kuidas Euroopa Liidu äh, rahalised vahendid mõjutavad äh, poisse või tüdrukuid, äh, siis me peame teadma ka, kui palju on poisse või tüdrukuid. ja selline statistiline töö peab jätkuma me teeme seda tööd ka Euroopa Liidu suupõhise äh, statistika andmebaasi kontekstis ning äh, loodetavasti nüüd saadakse regulaarselt äh, seda, sellealaseid andmeid sinna lisada, et me näeksime, kuidas asjad muutuvad. Äh, lisas kolm on ära toodud üks aruanne ja see on aruanne, äh, mille osas lepiti kokku ametite vahel ja mida arutati ametitega. Äh, me tõime seal välja ühe valdkonna ning see on valdkond, millel on tulevikupotentsiaal, see ei puuduta mitte ainult ohtu, vaid ka arengupotentsiaali, tööd ning väljendus Äh, vabatahtliku töö läbi äh, poliitikas. nimelt see teema on digiteerimine. mida me analüüsisime? me vaatasime seda, kuidas digiteerimine mõjutab naisi ja mehi, millised on erisused, milline on potentsiaal, kui me teame, mida äh, me saame ära teha, mida me saame suunata mm, selleks, et Euroopa Liidu rahasid kasutataks paremini ja et Euroopa Liidu tegevused oleksid paremini suunatud. kui vaadata seda aruannet, siis te näete ka seal väga palju erinevaid aspekte, mis puudutab küri-, küberkuritegevust, äh, salakaubandust või osalust poliitilises elus me näitame eh, seal aruandes eh, seda temaatikat täpsemalt ja ametid näevad ka, et tüdrukud ja poisid, eh, näiteks nendevahelised erisused digiteerimise valdkonnas on väga suured ja hetkel on tüdrukud kaotajaks pooleks. Äh, seal aruandes saate täpsemalt äh, vaadata seda infot äh, ja meie pakume välja ka seda, kuidas nii riikliku tasandi kui Euroopa tasandi institutsioonid saaksid erinevatel viisidel vastata väljakutsetele selleks, et see töö muutuks tõesti kasulikuks nii poistele kui tüdrukutele ja nagu te teate, siis väga palju arutelusid on olnud ka seksuaalse ahistamise teemal. meie oleme kõikide Euroopa Liidu ametite kontekstis Äh, aga eriti just justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite kontekstis äh, teinud tööd selle nimel, et äh, selle probleemiga tegeleda, et hoida ära seksuaalset ahistamist. meil on olnud või oleme vastu võtnud nullsallivuse mm, deklaratsiooni äh, ja äh, justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite direktoritega on meil olnud arutelusid ning meil on ka seminar olnud äh, sellel teemal, sinna olid kaasatud ka konfidentsiaalsusnõunikud, ka parlamendil on selline ametikoht täiesti olemas ja oluline on tagada see, et nende inimeste tehtud töö eh, ei läheks tühja. Ähm, et see töö tõesti ka midagi saavutaks oluline on tagada, et nende nõustajate juurde inimesed ka läheksid, meil on olnud töörühm ka keskastme juhtidele eh, ja me jätkame seda tööd, me oleme välja töötamas materjale, mida on võimalik vähemalt nelja ameti raames kasutada ja loodetavasti ka parlament saab neid kasutada, sellepärast et praegusel hetkel me ju kuulume samasse raamistikku, meil on, meil on sarnane struktuur. nüüd järgmine slaid. mida me oleme õppinud? Äh, äh, direktorite kohtumisel novembrikuus äh, sai selgeks see, et ja libekomisjon tõesti teab seda ja kõik tegelikult teavad seda, et äh, osa eelarvest ja ka järgmisest MFF-ist äh, on äh, mm, väga suur justiitssiseküsimustega tegeleda ametite puhul, aga kahjuks mitte kõikide ametite puhul ei ole see nii. ja see tähendab seda, et Äh, ametid, mis on saanud äh, uusi pädevusi, on saanud ka eelarve äh, juurde, mis on ka loogiline. ja need ametid, millel on rohkem ülesandeid ja kellel on sügavamad taskud, aga nad on pidanud taluma ka eelarvekärpeid samas ja seetõttu sel, see on väga suur väljakutse, kuidas teineteist toetada. nüüd tehnoloogilised edasiminekud äh, jah, tõesti on uusi asju, uusi tehnoloogilisi instrumente, mida tuleb ta-, tarvitusele võtta ja hallata, aga ametite jaoks on see tegelikult problemaatiline. nüüd kolmandad riigid me arutasime ka seda, kuidas ametid saaksid teha koostööd, kui meil on oma mandaat ja äh, me teeme tööd sageli ka paralleelselt. me peame vaatama, kuidas oleks võimalik infot jagada ja meil on ka ühisprojektid. Äh, mõnikord on äh, võimalik saavutada natukene rohkem, kui seda teha. nüüd lisandväärtus selle mm, sellest teavitamine, jah, me oleme selle võrgustikuga äh, teinud äh, tööd äh, selle nimel, et mõelda, mida see tähendab või mida see endaga kaasa toob, et me oleme nii erinevad mm, me peame samas kodanikele ja mitte ainult parlamendile, vaid kõikidele kodanikele rääkima, milline on meie töö tehtav lisandväärtus või meie tehtava töö lisandväärtus. see on see, mida me oleme õppinud ja nüüd viimane slaid, palun loomulikult äh, me jätkame oma tööd, aga mina omalt poolt olen väga äh, rõõmus selle üle, et me oleme nüüd hakanud mõtlema naistest ja meestest, tüdrukutest ja poistest eraldi. me teame, et nad on erinevad ja kui me seda erinevust ignoreerime, siis äh, me ei saavuta mitte kunagi seda, mida me Euroopa Liiduna tahame saavutada. aitäh! suur tänu! selle ülevaate eest. mul on juba äh, mõningaid küsimusi teile selle kõige kohta, aga kõigepealt suur aitäh selle ettekande eest ja annan äh, sõna kohe proua Debollile, kes saab ka sõna umbes kümneks minutiks, palun. suur aitäh suur aitäh äh, selle võimaluse eest Ehm, rääkimaks äh, prioriteetidest aastaks kaks tuhat üheksateist, nagu Virginia juba ütles, siis äh, kaasatus ja äh, mitmekesisus on ka sellel aastal meie jaoks väga olulised ja mul on väga hea meel selle üle, et täna on siin kohal mitte ainult libekomisjoni, vaid ka FEM komisjoni liikmed Äh, peamiseks prioriteediks, äh, milles me kokku leppisime justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametitega, on see, et me tahame ühiselt järele mõelda äh, meie ametite rolli peale ning selle peale, milline on koostöövõimalus ning milline on ametite roll Euroopa Liidu julgeolekustruktuuris me tahaksime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 Äh, oma eesistumise aja lõpus äh, strateegilise dokumendiga ka sellega seoses välja tulla. selleks, et äh, võrgustikus ra-, raamistada neid arutelusid, pidime me teemad ära defineerima, mis meid kõiki huvitavad, nendeks on Euroopa Liidu infosüsteemide koostööõigusvõime, teiseks tõma-, teemaks on ametite roll ja positsioon Euroopa Liidu julgeolekumaastikul, Äh, sinna kulub ka äh, võimalus ühiselt äh, ühishuvi pakkuvaid teemasid tõstatada Euroopa Liidu institutsioonidega seoses ning kolmandaks teemaks on suhtlemine ja võimalikud sünergiad ametitega, mis ei kuulu justiits- ja siseküsimuste valdkonda me oleme ette valmistanud ka ad hoc teemasid ja me leiame, et hea juhtimine Äh, justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite puhul on väga oluline, peame mõtlema, mida me saame paremini ära teha äh, varasemaga võrreldes ja äh, me peame tegelema ka innovatsiooni teemaga, Europoli puhul on innovatsioon võtmetähtsusega strateegiline eesmärk tulevikku silmas pidades ning koos teiste ametitega äh, tahaksime me äh, näha, mida oleks võimalik ühiselt välja töötada. kolmandaks teemaks on võimalused ja väljakutsed Mm, rahaliste äh, vahendite ärakasutamisel ning neljandaks teemaks on äh, kaasamine ja mitmekesisus. me jätkame tööd selle põhjalt, mis meil äh, otsustati kahekümne kolmandal novembri kohtumisel ning me jätkame kindlasti tööd selles vallas nagu juba öeldud, eh, siis me korraldame erinevaid võrgustiku kohtumisi, eh, töörühma tasandil eh, või töötasandil on kolm kohtumist ette nähtud, kuupäevad on siin slaidil ka ära toodud, ning kahekümne teisel novembril leiab meil aset kohtumine, kus osalevad justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite juhid. lisaks sellele on meil erinevaid ekspertide kohtumisi, mida korraldab meiepoolne meeskond ja siin on kuus teemat, mida arutatakse nendel ekspertide kohtumistel. me räägime IKT-st ja küberjulgeolekust, kommunikatsioonist, välissuhetest, ja sellest, kuidas oleks võimalik tihedamat koostööd teha, mitmekesisus ja kaasatus, koolitus, siin on ka väga olulised küsimused meie jaoks, need, kuidas oleks võimalik edasi liikuda ning kuidas oleks võimalik äh, justiits- ja siseküsimuste vallas koostööd teha ja andmekaitse on loomulikult ka väga oluline teema äh, kõikidele ametitele kuupäevad äh, ei ole veel kindlaks määratud nende ekspertkohtumiste osas. Äh, peamine töö tulem, äh, mida me peaksime nägema, mm, on see, et me tahame koostada strateegiadokumendi, mida me tahame siis tutvustada aasta kaks tuhat üheksateist lõpus. me tahame selle dokumendi anda välja koos iga-aastase aruandega äh, Äh, ja edastada selle siis äh, libekomisjonile. ja selle dokumendiga me tahame anda seadusandjatele ülevaate praegustest strateegilistest ametite vajadustest ning teisest küljest äh, tahaksime mm, näidata, milline on ametitevahelise koostöö potentsiaal selle dokumendi eesmärk on parandada poliitilisi arutelusid justiits- ja siseküsimuste ametite valdkonna kontekstis, võttes arvesse ametite operatiivpädevusi. järgnevad aastad on meie jaoks väga olulised, me tahame mm, ära määratleda meie ametite, mõnede ametite rollid äh, ja äh, sellega seoses on see MFF väga oluline, mida Virginia juba mainis, see mõjutab äh, suurel määral ametite tegutsemist. ma usun, et me peame siis selle strateegiadokumendi koostama ja see aitab parlamendil ka mõista paremini erinevate ametite rolli ja nende poolt tehtud tööd ning me tahame iga-aastase COSI aruande vormi ümber eh, muuta, anda talle uue formaadi, et see keskenduks eh, võrgustiku tegevustel, näiteks milline on ametitevaheline koostöö ning eh, tooks välja erinevaid soovitusi mida Koosi ja libekomisjon saaksid äh, arutada. tahaksin teid libekomisjonina tänada siinkohal meie usume, et äh, need arutelud, mis meil teiega on äh, ning äh, see suhtlus, mis meil teiega komisjonina on, on Europoli jaoks, meie jaoks väga olulised ja me tahaksime tänada teid teiepoolse toe eest ka eelarve aruteludel. parlament on investeerinud väga palju poliitilist energiat selleks, et edendada Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste ameteid selleks, et nad saaksid äh, olla instrumentideks, äh, millega teenida Euroopa kodanike huve. ja ma usun, et me seda oleme ka saavutanud äh, ja ma arvan, et me liigume väga heas ja õiges suunas tahaksin tänada ka Virginiat eelmise aasta eesistumise eest võrgustikus ja selle väga hea töö eest, mida ta mm, ära on teinud ametite võrgustiku juhina. Ehm, olen valmis vastama küsimustele, mis teil võib-olla tekkinud on, aitäh! Thank you very much also to Mrs De Boer because suur aitäh! tundub, et kõik tahaksid küsimusi esitada. kõigepealt ma kuulsin mõlemast ettekandest seda, et teete mõlemad tõepoolest tööd oma äh, võimekuse piires selleks, et teadlikkust suurendada ja koostööd teha nii sooliste küsimuste osas kui ka Europoli andmekaitse ja koostalitusvõime osas. nii et te näete vaeva selleks, et äh, koostööd tugevdada. võib-olla esimene küsimus äh, selle juures tahaksin soolise lähenemisviisi juurde tagasi tulla ja digitaliseerimise küsimuse juurde. on erinevaid lähenemisviise ja arvamusi siin, kui me räägime digitaliseerimisest, siis kahjuks vahepeal veel selles valdkonnas on need erinevused alles ja seesama vana näide, et tüdrukud peaksid mängima nukkudega ja poisid autodega ja nii edasi. ja see jätkub nii et kas küsimus on lihtsalt selles, et digitaliseerimisega need ideed on olemas ka digivaldkonnas või siis kas erinevused ja võimalused, mis poistel ja tüdrukutel, meestel ja naistel on, on üha suuremad? nii et kas te saaksite võib-olla tuua näiteid enda vastutusvaldkondadest, kuidas teie neid arenguid näete? aitäh! jah, tõepoolest, seda me tegimegi, me analüüsisime poisse ja tüdrukuid, nende võimalusi ja võib öelda, et praegune põlvkond on kõige edasijõudnum selles osas, kuidas digivahendeid kasutada ja poiste ja tüdrukute vahel nii suurt, peaaegu mingit vahet ei ole sotsiaalmeedia ja digilahenduste kasutamisel ja kui hakatakse valima, mida õppima minna, siis need stereotüübid, mida sa mainisid, et poisid peaksid tegema ühte, tüdrukud teist, siis need esimesed sümptomid on seal nähtavad. tüdrukud valivad rohkem sotsiaalseid teemasid, sotsiaalne heaolu, mis tähendab, et tegu on ametitega, kus makstakse palju vähem ja poisid lähevad rohkem õppima inseneriteadusi ja muud ja vaid seitseteist protsenti kõikidest tehnoloogiaüliõpilastest on tüdrukud, ülejäänud on poisid. me teame ka seda, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks või kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks on kaheksa protsenti tüdrukuid insenerinduses ja IT-s Euroopa Liidus ja me teame, et ainult mehed ei saa seda vajadust täita ehk siis konkurentsivõime Euroopa Liidus ei saa olema me ei saa olema nii konkurentsivõimelised, kui me ei julgusta tüdrukuid neid valdkondi valima ja teiseks, isegi kui tüdrukud need valdkonnad valivad, on õhustik eh, hirmutav ja ahistav ja väga pal-, nendel, nendes valdkondades ja tüdrukud tihtipeale lihtsalt eh, naasevad nende esmaste valikute juurde, õpetamine ja nii edasi, nii et haridus on siin oluline, vanemad, õpetajad, ühiskond. aga kui me räägime eh, veebimaailmast, kus eh, ja digitaalsetest lahendustest, siis isegi, isegi kui öelda, et riiklikke piire ei ole ja saab ennast vabalt väljendada kogu maailmas, on tüdruk tüdrukud vastamisi palju suuremate ohtudega, neid ahistatakse, jäälitatakse neid, eh, neid ei austata nii palju ja kübervägivald on palju rohkem midagi sellist, mis mõjutab tüdrukuid. aitäh, tundub, et meie ees on veel palju tööd, isegi rohkem kui sada aastat pärast seda, kui me andsime naistele valimisõiguse aga sellegipoolest on veel palju erinevusi. tahaksin küsida eh, sama küsimusega proua de Paulilt, kuna vahel üllatab mind ennastki, kui palju erinevaid ameteid meil Euroopa Liidus on. meil on suuremaid ameteid, mida kõik teavad, meil on ka pisemaid. ja kui üritada parandada nendevahelist koostööd ja parandada koostööd üldiselt, siis kas te näete, et osade ametite osas on väljakutsed suuremad, eriti väiksemate puhul, kuna lisaks nende igapäevasele tööle tuleb töötada ka koostöö kallal ja võtta osa erinevatest tegevustest, nii et kas te näete, et see toob kaasa veel erilisi väljakutseid? aitäh justiits- ja siseküsimuste ametite puhul on oluline teada, kes mille eest vastutab julgeoleku tegevuskavas. ma arvan, et meil on hea koostöö ja avatud arutelu selles osas, mida me saame koos teha, aga ka selles osas, millised vahendid on meie kasutada ja et suuremad ametid peaksid toetama väiksemaid kui ma toon näiteks Epoli ja Europoli näite, siis Epol vastutab väljaõppe eest õiguskaitse valdkonnas, aga loomulikult ei saa nad seda üksi teha, kui mina käisin liikmesriikides esimestel kuudel, kui ma alustasin, siis kõik õiguskaitseasutused küsisid ja palusid täiendavat väljaõpet, nii et Sepol vastutab selle eest. Frontex, piiri Valveamet, me peame Sepolile tagama piisavalt suured teadmised ja piisavalt palju eksperte. ja Virginiaga on meil väga hea koostöö, kuna meie ametid peavad, ka meie amet tegeleb meeste ja naiste vahelise tasakaaluga, nii et me kasutame olemasolevat äh, oskusteavet, me ei pea neid uuringuid üksinda läbi viima, me peame olema koostalitlusvõimelised ja me peame aru saama, kes on mis valdkonnas ekspert. Really suur tänu, ma arvan, et see oli väga kasulik, kuigi palju tööd on veel teha. sellegipoolest suur tänu teie tehtud töö eest ja eriti tahaksin tänada Roland Backi, kõike head tulevikuks praegu hakkab lõpule jõudma teie teine ja viimane ametiaeg EIGE direktorina. ja teie, proua De Paul, olete oodatud uuesti siia tulema, kui te tahate meile veel aru anda. nii et suur tänu mõlemale teile ja edu tulevases töös. aitäh! Good luck for you.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 see tähendab seda, et me võime edasi liikuda järgmise punkti juurde meie päevakorras. A lot of talks are going around, but let's see. How can I spell your name? Okay. okay, colleagues, it was even mentioned in niisiis, kolleegis eelmises punktis mainisime juba COSIT, sisejulgeoleku alase operatiivkoostöö alalist komiteed. täna kuuleme ettekannet kuuenda aruande kohta Euroopa Parlamendile, liikmesriikide parlamentidele menetluste kohta ajavahemikust kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulis kuni tuhande kaheksasada kaheksa, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuni. tervitame siin Viktor Vilja Proteesid, kes on komitee esimees. taaskord tere tulemast, teie teete meile ettekande sellest äh, aruandest ja seal selgitatakse äh, nii ameti või komitee tegevust, aga rõhutatakse ka keskse rolli tugevdamise olulisust seoses selle komiteega. raport näitab edusamme, mida on tehtud vajalike sünergiate loomiseks, eriti Europoli ja Inseni vahel. ka CTG äh, panusega ja mainitud on ka Europoli ja Atlast. nüüd annan sõna kümneks minutiks härra Aproteesile, palun. Thank you very much uh.... suur tänu. meie komitee teeb palju tööd, nii et teen lühidalt ja edastan teile nii palju kui võimalik eh, asjakohast teavet, nii et tere päevast, eh, juhataja, daamid ja härrad, mul on suur au, et ma saan teile esitleda eh, KOS-i esimehena menetlusi sisejulgeolekule see operatiivkoostöö alalise komitee, alalises komitees annan teile ülevaate peamistest äh, arengutest ja operatiivtegevuse tulemustest kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulist kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembrini. kogu teave on aruandes olemas, mis teile kätte jagati äh, seitsmekümne esimese artikli alusel. Eesti, Bulgaaria ja Austria eesistumise ajal äh, jätkas COSI oma tegevuste täitmist selleks, et lihtsustada koostööd liikmesriikide vahel sisejulgeoleku küsimustes, kuna eh, tegu on väga laialdase valdkonnaga, eh, et käituskomitee järelevalveorganina ja otsustava organina. ja kui vajalik, siis suheldi ka asjakohaste justiits- ja siseküsimuste ametitega tegeldi eh, valdkondade üleselt arendati sünergiaid oluliste tegutsejate, politsei, tolliameti, õigusasutuste vahel ja tegeldi ka eh, õiguskaitseametnike eh, väljaõppega. valdkondade vaheline lähenemisviis oli meie tegevuste keskmes ja täna sellest aruandest keskendun mina kuuele peamisele eh, valdkonnale Euroopa Liidu poliitikatsükkel tõsise kuritegevuse osas ja organiseeritud kuritegevuse osas, eh, smugeldamisest, rändajate smugeldamise osas, eh, tolli roll, küberjulgeolek ja sisevälistelg. kõigepealt KOV-il on oluline roll poliitikatsükli juhtimisel. tihedalt jälgitakse poliitikatsüklit oma eh, algatamisest alates kahe tuhande kümnendal aastal pakutakse raamistikku kogu Euroopa Liidus selleks, et tegeleda peamiste kriminaalsete ohtudega, mis ohustavad liidu julgeolekut. üks peamisi aspekte selle juures on integreeritud valdkondade vaheline tegevus kõikide ametite ja organite panuste koordineerimisel ja ka erinevate vahendite ja tegevuste koordineerimisel selleks, et peamiste prioriteetidega Euroopa Liidus hakkama saada. juuni eh, nõukogus eh, rõhutati valdkondadeülest mõõdet et öeldi, et see loob tugeva eh, platvormi erinevatele tegutsejatele Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil ja see võimaldab paindlikumat ametite ülest lähenemisviisi võtta ja tõsise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemi-, võidelda suurepärased tulemused olid meil esimesel poliitikatsüklil ja kahe tuhande kaheksateistkümnendast kahe tuhande kahekümne esimese aastani poliitikatsüklis pandi paika samuti kava peamised ühtsed tegevusvaldkonnad, mis olid selgeks näiteks meie tegevusest kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast ja kahe tuhande, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani tuhat kuussada kolmkümmend juurdlust algastati, kaks tuhat üle kahe tuhande kahesaja eh, inimese eh, vahistati ja üle tuhande eh, ohvri inimeste, inimeste kaubandusel tehti kindlaks. KOS-i tegeleb rolli tugevdamisega ja saadaoleva rahastuse Euroopa leidmisega meie tegevuste koht teadlikkuse suurendamine oli erilise huvi all seekord. nähtavuse suurendamine poliitikatsükli osas, ka meie uus logo on nüüd Euroopa poliitikatsüklisse sisse kirjutatud ja teiseks tahaksin teid täna teavitada rändajate smugeldamise kohta ametiteülene tegevus oli oluline, sünergiate suurendamine, meie välisvarade kasutamise maksimeerimine kolmandates riikides olid kõik need põhimõtted, mis olid aluseks meie operatiivmeetmetele ja mis võeti vastu nõukogus kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembris me, me tugevdame juba praeguste eh, tegevuste rakendamist. ja keskse rakkerühma loomist Europolis eh, rändajate smugeldamiseks, eh, smugeldamisega tegelemiseks ja veebisuhtluse Eh, eh, takistamiseks. kuuendal detsembril kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal võeti vastu otsus Euroopa Ülemkogus eh, kümnest punktist koosnev tegevuskava meie valdkondade ülesest seisukohast kutsume üles võtma struktuurset lähenemist Bulgaaria eesistuja mais kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal nende juhtimisel võtsime vastu, panime paika raamistiku kolmes suunas, institutsioonide vaheline koostöö, operatiivkoostöö ja teabevahetus ja koostalitlusvõime. selleks, et neid kolme haru edendada, alustas eh, tema, alustas Austria eesistujariik temaatiliste arutelude tsükliga vahearuanne võeti vastu novembris kaks tuhat kaheksateist, kus räägiti konkreetsetest meetmetest ja neid prioriteete käsitletakse järgmise kaheksateistkümnenda kuu jooksul. poliitikatsüklis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal COSI ähm, eesmärgiks oli kogukondade vahelise koostöö parandamine, terrorismivastane võitlus jäi meie komitee prioriteediks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuus. toetasime riski hindamisse parandamist selleks, et optimeerida poliitiliste soovituste tegemist, lähtudes siis Europoli Äh, soovitustest. COSI jätkas tööd äh, ka kõrgetasemelises töörühmas radikaliseerumise vastu, see töörühm kutsuti kokku kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, seda tegi komisjon ja seda selleks, et kiirendada ühiseid jõupingutusi terrorismivastase võitluse valdkonnas ja radikaliseerimise valdkonnas infovahetust. me soovime välja töötada poliitilised ja õiguslikud meetmed selleks, et terrorismi ohtu vähendada mis puudutab äh, välisvõitlejate liikumist äh, ja dokumenti, mida tutvustati Bulgaaria eesistumise ajal, siis äh, siin meie nüüd üritame välja pakkuda konkreetseid lahendusi ja need on kirjas ka nõukogu järeldustes Schengeni informatsioonisüsteemi paremas kasutamises selleks, et identifitseerida terrorismiga seotud isikuid siis viies punkt, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tõime välja neli konkreetset prioriteeti selleks, et õiguskaitseorganite tööd ähm, pimeveebis kuritegevuse vastu tugevdada, samamoodi äh, võidelda ka küberkuritegevuse vastu, parandada IP-aadresside identifitseerimist ja võidelda üldiselt online kuritegevuse vastu. prioriteedid äh, pandi paika siis äh, pooleteist aasta jooksul. kuus valdkonda ja siis ka see viimane punkt äh,, äh turvavõrgustikud äh,. meil toimuvad pidevad kohtumised äh, äh meil on kuritegevuse info rakuke Sofia operatsioonis tegime me suuri öö, edusamme ning tegemist oli sammuga edasi, me vastastikku parandasime kõikide osapoolte teadlikkust kohustustest. peale selle jälgime ka täpselt, kuidas tsiviilvaldkonnas tehakse koostööd Äh, ja kuidas kaasata nii sise- kui ka välisjulgeolekuga tegelevad äh, pooled äh, ning üheksateistkümnendal novembril kaks tuhat kaheksateist üldasjade nõukogus pandi paika raamlepe, mida toetavad kõik liikmesriigid. samamoodi on sinna kaasatud riiklikud tegevuskavad ja justiits- ja siseküsimustega tegelevad ametiasutused. Eesti eesistumise ajal äh, Koosi töötas välja nõukogu järeldused tugevdamaks Euroopa Liidu Ukraina sisejulgeolekualast koostööd ning nõukogu ka detsembris kaks tuhat seitseteist võttis need vastu ning sealt tuli välja see, et tuleb anda õiguskaitseorganitele rohkem äh, toetust, eriti just ühise välis- ja julgeolekukaitsepoliitika meetmete kaudu. juunis äh, kaks tuhat kaheksateist Ukraina andis meile Äh, informatsiooni oma vajaduste kohta, kus neil on kõige rohkem vaja äh, toetust, see puudutas pädevusi justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite äh, toetamist ja ka muud küsimused. meil on palju piirkondlikke algatusi komitee on välja toonud selle, kui tähtis on äh, rohkem olla esindatud piirkondades, kus justiits- ja siseküsimuste ametid vajavad toetust ja väga tähtis oleks siin kogemuste vahetamise võrgustik äh, välja töötada ja viia läbi ühiseid algatusi, mis on tähtsad selleks, et pöörata tähelepanu piirkondadele ning tugevdada usaldust. see on ka Euroopa poliitilise tsükli üheks prioriteediks ja võib-olla ka platvormiks, mille tasandil oleks võimalik siis ka parandada koostööd Lääne-Balkani riikidega. lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh, et andsite mulle võimaluse äh, tutvustada teile neid küsimusi ja olen hea meelega valmis vastama ka teie küsimustele, juhul kui teil peaks neid olema. Thank you very much for that presentation. aitäh selle ettekande eest ma alustaksin mõningate kommentaaride ja küsimustega. aitäh, et tulite täna siia ja andsite meile ka üksikasjalikku informatsiooni käimasoleva töö kohta. esimene küsimus on üldine. kogemuste kohta. kas te võiksite selgitada pärast neid terrorirünnakuid Euroopa Liidus, kas on äh, muutunud koostöö, kas äh, usaldus Euroopa riikide ja ameti, Euroopa Liidu ametite vahel on suurenenud, kas ollakse valmis rohkem tegema koostööd ja infot vahetama? ning tahaksin ka teada, et kui te rääkisite siin äh, internetikuritegevusest, kas see on jällegi üks üks äh, väljend küberkuritegevuse kohta, lihtsalt vahel meil on definitsioonid nii segamini, et me ei saa ise ka enam aru, millest me räägime. ja veel üks punkt minu poolt. Te rääkisite kuuest prioriteedist, millega te tegelete. Äh, see hinnang, mida te mainisite, kas te olete siin pannud nüüd mingi järjekorra paika, et esimene prioriteet on tähtsam, et sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata või kas kõik prioriteedid on võrdsed? So that's for the time, I could add some other questions but võib-olla hiljem lisan veel küsimusi, aga äkki vastaksite kõigepealt nendele? Thank you uh,. Thank you very much um.... aitäh. terrorism kõige tähtsamaks on siin koostalistusvõime pakett äh, ja siis äh, andmepangad nagu näiteks broneeringuinfo vahetus ja ka ETIAS, äh, et need suhtlevad omavahel, see on tõesti justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite jaoks väga tähtis. Ähm, erinevad riigid ja nende õiguskaitseorganid peavad tulema nüüd kokku rääkima, selline suhtlemine on tähtsam kui kunagi varem ja just sellepärast kõikide eesistumiste ajal on tegeletud just sellega. Rumeenia eesistumise ajal on kogu tegevus olnud suunatud sildade ehitamisele kõikide erinevate sidusrühmadega ning liikmesriikide õiguskaitseorganite kõrval on meil veel ka tõesti inimesed, kes töötavad koha peal. siin on näiteks õiguskaitseorganite töörühm, mis on täpselt paika pannud siis need meetmed ja meetodid, mida on vaja selleks, et võidelda terrorismi vastu, kuidas reageerida rünnakutele ja väga palju on siin ära tehtud Euroopa Liidu rahastatud projektide kaudu, tegemist on tõesti äh, sellise uue tuulega. kommunikatsioon on väga tähtis. näiteks Rumeenia eesistumise ajal üks meie algatusi on olnud uutmoodi juurdepääs informatsioonile ehk et me soovime platvormi, millega ei vahetata mitte infot, vaid teadmisi sest teadmised ja kogemused on väga tähtsad ka terrorismivastases võitluses. vahel tuleb meil endale rohkem selgeks teha seda, mida me teeme ja mida, millega tegelevad teised, selle asemel, et iga kord hakata nullist pihta ja uuesti eraldi ratast leiutama, tuleb vaadata, kuhu teised on jõudnud ja sealt edasi liikuda. just sellepärast selle platvormi eesmärgiks ongi siis äh, inimeste kokkuviimine, nende teadmiste kokkuviimine, et kui meil on ühes riigis väga hea terrorismiekspert, et siis ta saaks siis mõne teise riigi ehm, vaimustunud õiguskaitseorgani esindajaga kohtuda ja kogemusi vahetada näiteks näotuvastussüsteemide puhul, miks alustada nullist, tuleb vaadata, mida on juba teistes liikmesriikides teha. me alati peame pöörduma uuesti politseijõudude poole, et miks meil on vaja seda Jamal Maliki lähenemist, võib-olla meil tegelikult kõik öö, vajalik olemas ja me lihtsalt peame õiged inimesed omavahel kokku viima. nüüd terrorism liikmesriikide võrgustikud ja justiits- ja siseküsimustega tegelevad ametid äh, on siin üles ehitanud võrgustikke. ja nüüd siis internetikuritegevus ja küberkuritegevus, kas see on sama asi? seda arutatakse tõesti igal pool. kui me küberkuritegevuse kui nähtuse identifitseerisime, siis nõustusime, et see võib-olla ei puuduta kõiki aga tegemist on nii-öelda ühele ettevõttele või isikule suunatud äh, rünnakuga. ja sellepärast on väga tähtis aru saada, mis see kuritegevus täpselt on, see küberkuritegevus. nüüd me aga, me näeme, et äh, sõnad mängivad väga tähtsat rolli. kui ma kümme aastat tagasi tahtsin autot müüa, siis ma panin kuulutuse äh, ajalehte, pesumasina puhul samamoodi. aga kui ma olen nüüd kord pettuse ohver, kui ma olen üritanud näit-, saanud petta, üritades oma autot müüa internetis, siis ma ei ole tegelikult küberkuritegevuse ohver. me kasutame neid kõrgetasemelisi eksperte võitlemaks küberkuritegevuse vastu ja samal ajal uurimaks ka neid kuritegusid, mis toimuvad interneti kaudu. kogu elu on kolinud internetti. ja siin tuleb tõesti mõelda nüüd seadusloome läbipaistvuse peale, avatud juhtimise peale. see on trend. ja me peame liitma jõudusid selleks, et võidelda internetis toimuva kuritegevuse vastu nii et küberkuritegevus jääb tõesti selleks nii-öelda juurdlustöö kõige tähtsamaks osaks, aga tuleb vaadata ka seda, mis siis, milline kuritegevus on veel levinud internetis. ja just sellepärast Te kuulsite just proua De Polli ettekannet äh, Europolist, meie tõesti teeme ka väga palju koostööd Europoliga. me tõesti siin üritame mõista neid paralleele küberkuritegevuse ja mm, internetikuritegevuse vahel ja just selleks me kasutame ka just sedasama kogemuste vahetamise platvormi. nüüd, mis puudutab kuute prioriteeti, siis meil tuli nad kirja panna mingis järjekorras. kuritegevus ja julgeolek on väga komplekssed küsimused Nad on omavahel väga tihedalt seotud. Thank you very much for these additions. I was asked. aitäh nende vastuste eest. ma küsisin, et kas prioriteedid on kuidagi pingeritta pandud, sellepärast et te kõigepealt rääkisite äh, pagulastega kaubitsemise vastasest võitlusest ja hiljem äh, terrorismi vastasest võitlusest ja siis ma tahtsin teada, kas terrorismi oht ei olegi enam nii suur aga nüüd te tegite selgeks, et, et kõik need prioriteedid on omavahel seotud. ma ei näe siin teisi kolleege, kes sõna sooviksid. ma arvan, et me kõik saame aru, et äh, sisejulgeolekualase koostöö alaline komitee ja selle töö on väga tähtis, koostöö on väga tähtis. Äh, uus platvorm teadmiste vahetuseks on tähtis et äh, vahetatakse siis teadmisi inimeste ja tegevuse kohta, on hea. näotuvastussüsteemide osas ma olen väga skeptiline, sest me ei ole siin sellega veel tegelenud, aga see võib tulla tulevikus, sest digitaalses maailmas peame endale selgeks tegema äh, et äh, kas tuleb kasutada siis kõike, mis on võimalik. peame olema selles osas ettevaatlikud. aitäh, et tulite täna siia, et jagasite oma vaateid meiega ja palju edu! Thank you. So colleagues, after this point, the next point järgmine punkt meie päevakorras on elektrooniline hääletus. see kahjuks on meil siin ette nähtud seitseteist viieteistkümneks, nii et ma kardan, et peame oma koosoleku peatama ja loodetavasti kolleegid siis veerand kuus on siin kohal selleks, et hääletada see puudutab siis Taani ja Eurojusti vahel sõlmitud lepingut, nii et kasutage võimalust äh, juua kohvi, päike paistab õues, siin pole seda küll näha, aga kohtume siis natukese aja pärast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

Yeah.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

Uh, so colleagues, colleagues, we just begin the uh... kallid kolleegid, jätkame. meil on siin üks hääletus uh, nimekirjas ja siin on vaja selgitada seda natuke, siis läheme ühiskoosolekule eelarvekomisjoniga. pean kõigepealt välja kuulutama koordinaatorite koosoleku tulemused, nad nimelt otsustasid, et äh, Brexitiga seotud äh, küsimuste raportööri vahetatakse. härra Stanitšev võtab siis raporti koostamise üle. kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad homme ja nüüd päevakorrapunkt viis A, Eurojusti hääletus ALDE fraktsioon vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis palus seda hääletust, selgitan enne, kui hääletama asume. koordinaatorid otsustasid, et nad ootavad äh, ja saadavad õigusloomelise ettepaneku eelnõu äh, edasi järgmisse ametiperioodi kui teie toetate koordinaatorite otsust et äh, lükkame selle küsimuse arutamise edasi järgmisse ametiperioodi, siis vajutate nupule plussmärgiga. kui te olete aga koordinaatorite soovitusele vastu, siis vajutage nupule, millel on miinus. aga muidugi võite jääda ka erapooletuks. avan hääletuse, kas kõik on valmis hääletama? kas kõik on valmis hääletama? hääletus algas kui olete poolt, vajutage plussile. okei okay,, the vote is open. hääletus algas. Has everyone voted? The vote is closed. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. koordinaatorite otsus on tagasi lükatud, kuusteist inimest oli vastu, neli poolt, erapooletuid ei ole kuna koordinaatorite soovitus on tagasi lükatud, siis jätkame nüüd selle tööga kiire loomulise menetlusega, inglise keeles äh, toimub see menetlus. mina juhin seda tööd. nii et teisel aprillil on siis äh, äh, kokkuleppe esitlemine, kaheksandal aprillil hääletus meie komisjonis, eeldades, et ma olen kaheksandal aprillil siinkohal ja siis aprilli teisel täiskogul äh, arutame seda, ma olen kohal, äh, Kätlin, ära muretse. nii et enamus fraktsioone on siis juba vihjanud, et mina peaksin olema raportööriks äh, kui selle komisjoni juht, siis olete te nõus sellega, kui olete nõus, siis noogutage palun. hästi ja arvatavasti siis äh, homme kell kolm äh, ka tutvustame seda kokkulepet äh, libekomisjoni koosolekul. sellega on see päevakorrapunkt ammendatud ja nüüd läheme siis koosolekuruumi ASB üks G kolm selleks, et eelarvekomisjoniga ühiskoosolekut pidada. aitäh!